parlamendis, Euroopa. Muy buenas tardes, les saludamos desde Bruselas, en concreto. tere õhtust, me tervitame teid Euroopa Parlamendist Brüsselist. täna, nagu te näete, on sellest saanud suur televisiooniplatoo. me oleme siia kogunenud päeval, mil eurooplased valivad oma esindajad Euroopa Parlamenti ning me räägime siin Euroopa Liidu tulevikust, räägime sellest, neist erinevatest keeltest, räägime eh, selle, erinevatest keeltest, sest Euroopa Liidust räägitakse erinevaid keeli, meid on siin palju, me esindame erinevaid kultuure, erinevaid keeli ja seda on võimalik teha tänu Euroopa tõlk, Liidu tõlkide tublile tööle. tänu sellele on meil võimalik teineteisest aru saada. me, meie arutelu pealkiri on Quo Vadis Euroopa. me räägime küsimustest, mis puudutavad Euroopa Parlamendi ja Komisjoni tulevikku küsime, kas Lissaboni leppel on tulevikku, kas äh, majanduskriis ohustab Euroopa Liitu, kas äh, Euroopat on võimalik üles ehitada, kui valitsused on euroskeptilised ning meil on stuudios järgmised külalised, kõigepealt on siin Margot Wallström Rootsist, ta on Euroopa Komisjoni asepresident ning tegeleb institutsioonide eh, vaheliste küsimuste ning kommunikatsiooniküsimustega, tema on siis selle eest, et vastutav, et eurooplased teaks, eh, millega Euroopa Komisjon ja Euroopa institutsioonid tegelevad, tere õhtust! teiseks tahaksin teile tutvustada ähm, eh, Maarju Seepit ta on itaallane, ta on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalasjade komitee president. ta tunneb Euroopa, hästi eurooplaste sotsiaalseid õiglusi, ta tunneb Euroopa eh, praegust majanduslikku olukorda, tere õhtust! ning siin on ka Ricardo Perrisk, kes on eh, Euroopa eh, Itaalia Rahvusvaheliste Asjade Instituudi liige ning ta on väga eh, kogenud Euroopa tööstuse ja majandusküsimustes, tere õhtust! tahaksime siin tervitada ka Jose Maria Casado Raigoni, ta on Cordova eh, ülikooli professor ja Chamonix õppetooli eh, juhataja ning eh, ta on suurte kogemustega Euroopa rahandusküsimustes, tere õhtust! ning siin on ka Richard Sinnat. ta on Dublini ülikooli professor. ta on Euroopa avaliku arvamuse hea tundja. ta tunneb väga hästi ka Euroopa baromeetrit ja tunneb Euroopa poliitilist kultuuri. tere õhtust! samuti on meiega Kristiina Siganidu, tema on Kreekast pärit ajakirjanik. ta töötab RET kolmes ning ja nüüd on siin meiega veel Dominika, ma üritan seda õigesti hääldada, Pškolkovska, kes äh, töötab äh, ka seda Vorska äh, ajalehes, see on üks prestiižikamaid ajalehti, ajakirju mitte ainult Poolas, vaid kogu Euroopa Liidus. tere õhtust! ning alustagem proua Wallströmiga. eurooplased on praegu väga mures. eriti, kuid meie oleme siin praegusel hetkel mures äh, eurooplaste osalusprotsendi suuruse üle, mida teie arvate sellest, mis praegu toimub uh,? tundub, et Äh, tulemused on väga erinevad, on paar riiki ainult käputäis, kus osalusprotsent on suurenenud, võib-olla enamus liikmesriikides praeguste tulemuste kohaselt on jäänud osalusprotsent eelmisega võrreldes samale tasandile ja paljudes ja mõnes liikmesriigis on osalusprotsent väiksem. on äh, palju faktoreid, mis äh, mõjutab tulemusi ja osalust Äh, ja Eurobaromeetri uuringud on samuti näidanud seda, et arutelud, need, kuidas neid tehakse liikmesriikide tasandil ja kui palju on rahvusdebattides Euroopa teema üleval, mõjutab otseselt seda, kuidas äh, eurooplased suhtuvad valimistesse ja kui oluliseks nad peavad oma valimisõigust. kas see võib osutuda probleemiks Euroopa ülesehitamisele, kui ja eriti praegusel hetkel, kui nüüd parlamendi võimalused ja võimalused suurenevad, kas see, et osalus on nii madal, võib tekitada probleeme parlamendile? jah, loomulikult soovime me, et osalus oleks suurem, sest see suurendaks Euroopa Parlamendi legitiimsust ning kõikide parlamendisaadikute legitiimsust. see on ju sama, mis rahvusparlamentide puhul kuigi eh, ei saa ju öelda, et legitiimsus puudub, demokraatia ei ole ju eh, staatiline, ta areneb ja muutub, seetõttu tuleb võidelda selle nimel, et eh, Euroopa küsimused oleks kaasatud ka siseriiklikesse aruteludesse, seda me soovimegi saavutada. tegemist on ka valimistega, kus vahest üksikisikud loevad palju rohkem kui siseriiklikel valimistel. sageli inimesed valivad eelkõige üksikisikuid, äh, mitte parteisid. rääkisite Eurobaromeetrist ja nüüd annan kiiresti sõna härra Sinotile eh,. Well, ma olen nõus täiesti volinik Wallströmiga. väga oluline on kindlasti osalusprotsenti suurendada Europarlamendi valimistel, praegu see on jäänud alla viiekümne protsendi ja vaatasin just üle viimased tulemused ainult kolm riiki, kus osalusprotsent on suurenenud, üks nendest Taani, kuid Taanis toimub samal ajal väga oluline põhiseadust puudutav küsimus, nimelt äh, troonipärija soo küsimus, äh, nii et väga palju valijatest ilmselt läksid hääletama selles küsimuses. Äh, selleks on vaja teatud arvu valijate protsenti, et selline muudatus põhiseadusesse sisse viia seega on valimisprotsent nii suures. neljas riigis on aga osalusprotsent jäänud väiksemaks kui varem, kolmes riigis samal, kuid me peame kindlasti mõtlema ma tunnen, et äh, meil on tehniline probleem, härra Sinneti mikrofon ei töötanud. Teid oli väga halvasti kuulda äh, üritagem, üritagem kontrollida ikkagi, et mikrofon et oleks sees. kas ma alustan algusest? ma arvan küll. okei okay., do you want to ask me the question just? kas äkki küsite küsimuse siis ka uuesti, et äh... küsimus on siis selles, et äh, te rääkisite Europarameetrist ja rääkisite selles, millised probleemid võivad olla, võivad tekkida. Uh, jah, nagu ma juba varem ütlesin, olin, olen nõus volinik Wallströmiga, väga oluline on osalusprotsenti suurendada. arvestades seda, et see on praegu nii madalal tasemel, suisa alla viiekümne protsenti, nelikümmend kuni viiskümmend protsenti vastavalt eh, siis eh, arvutusvalemitele ja see on tõsine probleem, sellepärast et kui me joonistaksime graafiku eh, osalusprotsendi, vabandust, vabandust, Euroopa Parlamendi pädevuse suurenemise osas, siis see oleks ülesliikuv graafik, kuid osalusprotsendi puhul näeksime me jätkuvalt äh, vähenemist ja see on tõsine probleem ja sellised tulemused äh, on näha ka olnud äh, selle nädala valimistel. kolmes riigis on osalusprotsent suurenenud, kuid äh, seda väga väikeselt tasemelt. üks nendest oli Taani, kus toimus põhiseadust, põhiseaduse muudatust puudutav rahvuhäälet-, rahvahääletus troonipärija soo küsimuses ja see kindlasti tõi rohkem valijaid kastide juurde, sellepärast et Taanis on nõue, et teatud hulk valijatest peab põhiseaduse muudatust toetama neljas riigis valimisprotsent vähenes, kolmes riigis samale tasemele, kuid väga väiksele tasemele ja meil on tõsine küsimus selles, et kuidas siduda omavahel valijate huvi ja parlamendi pädevus ja et kuidas on parlamendi pädevus suurenenud läbi kaasotsustusmenetluse ja, ja, ja nende suhetes liidu nõukoguga ja meie uuringud on näidanud, et on kaks faktorit, mis osalusprotsenti moodustavad. kõigepealt tuleb osalust lihtsustada. inimestel peab olema lihtne valida ja ausalt öeldes ega ei olegi väga hea mõte Euroopa Parlamendi valimisi pidada Äh, juunikuus, äh, kus tavaliselt nädalavahetused on päikeselised, sellepärast et inimesed on täiesti puhkuserežiimil juba, koolid on oma tööd lõpetamas, inimesed mõtlevad puhkustele, see on väga nagu praktiline meede muidugi, ja kui teine küsimus on see, kuidas mobi-, mobiliseerida valijaid, kuidas panna neid tahtma tegelikult osaleda valimistel ja see ongi see suur lahendamata küsimus Euroopas äh, on riike, kus on ilm olnud lihtsalt kohutav, näiteks siin Belgias, Hispaanias vist küll tõesti paistis päike. kui tõesti äh, võib-olla härra Kassa, mis te arvate, härra Kassado peaks valimis eh, valimisperioodi üle viia, ajalugu ilm on halvem. see võib osutuda keeruliseks. me, ma arvan, et kõige olulisem on see, et selles protsessis osaleb väga palju erinevaid faktoreid see protsess sai alguse seitsmekümne üheksandal aastal ja eh, põhimõtteliselt tulemus on täna ju selline, nagu me võisime ettegi arvata. ma arvan, et see ei tohiks meid eh, panna lootust kaotama Euroopa tulevikku. me arv-, ma arvan, et eh, meie unistused parema Euroopa kohta endiselt kehtivad. me peame Euroopa, eurooplasi teavitama, peame neid lähendama Euroopale Euroopat on võimalik äh, meile lähemale tuua. see peaks, äh, me peaks Euroopa lähedasemaks muutma tema kodanikele, see on oluline. seda eriti seoses Lissaboni leppe kehtima hakkamisega, see tugevdab tublisti Euroopa äh, Parlamendi rolli. see on väga tähtis Euroopa institutsiooniliste vaheliste suhete tugevdamisele ja see on väga oluline võrreldes, mõeldes tuleviku peale. härra Sepi, kui Euroopa institutsioonid oleksid tugevamad, kui neil oleks suuremad võimalused, suurem võim, siis äh, võib-olla Euroopa kodanikudki tunneks, et nad on nende jaoks lähedasemad ah, okay.. ma arvan, et äh, probleemid ei ole logistilised äh, see, need probleemid ei sõltu sellest, millisel kuupäeval valimised toimuvad, probleemid on poliitilised. täna hommikul, kui mina valimas käisin, küsisin ma endalt, miks ei peaks ma hääletama? ning ma mõistsin, et minu hääletamise ees on mitmeid tõkkeid, kõigepealt valitsus. Euroopa valitsused kogu aeg süüdistavad Euroopat Äh, ning äh, ei ütle, et probleem on tegelikult äh, siseriiklikes vali-, valitsustes. teiseks, tegemist ei olnud Euroopa valimiskampaaniaga, meil oli kakskümmend seitse riiklikku valimiskampaaniat, seal ei räägitud Euroopa küsimustest, vaid siseriiklikest probleemidest. me tegime oma uuringu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalnõukogus ning selgus, et liikmesriikides äh, arutati jõudude tasakaalu üle valitsuse ja opositsiooniparteide vahel äh, või jõudude tasakaalu äh, üle valitsuse sees või opositsiooni sees, sellest räägiti seal nende valimiskampaaniate käigus, ma ei hakkagi siin kirjeldama oma kodumaa valimiskampaanias räägitut. Belgias näiteks on probleeme etniliste vähemustega äh,, Eh, samuti erinevate etniliste gruppidega ning Iirimaal näiteks eh, oli probleemiks, tuleb välja hoopis eh, taksojuhtide eluvaldkonna dereguleerimine. ning veel, proua Wallström juba ütles, et Euroopat nähakse kauge bürokraatliku üksusena. ning see tuleneb arvatavasti sellest, et ei ole kaasatud inimesi, ei ole jagatud inimestega Euroopa nägemust. Euroopa missiooniks on luua paremaid sotsiaaltingimusi. kui me seda inimestele selgeks ei tee, siis loomulikult nad valima ka ei tule, aga pessimist ma ei ole. tulemused on enam-vähem sarnased mineviku, minevikus nähtuga ning ma arvan, et Euroopa Parlamendil on nüüd suur võimalus tõestada oma legitiimsust, kuidas Euroopa peaks kriisist välja tulema. kui Euroopa parlament suudab paika panna selged suunised äh, kriisist välja tulemiseks ning eriti, kui Lissaboni äh, lepingu jõustudes saab parlament ka äh, kaasotsustusõiguse, siis saame me Euroopa tuua inimestele lähemale. kell saab kohe üheksa ning me varsti lülitame ümber mm, ERT kolm kanalile. Kristiina, kas sul on küsimusi meie külalistele uh,? härra Sinnet, mida arvavad meie kodanikud Lissaboni lepingust? E, e, ma vabandan, esitate äkki oma küsimuse uuesti? kas te arvate, et e, kogu see Lissaboni lepingu seiklus lõpeb hästi? jah, kõik tõendid viitavad sellele, et läheb hästi. suhteliselt stabiilselt toetatakse Lissaboni lepingut üle kuuekümne protsendi viimastel arvamusküsitlustel, mis on veebruaris koostatud Iirimaal see on osaliselt olnud ka seotud muidugi Iiri valitsuse ja ja nende Euroopa äh, Liidu kolleegide vahelistele äh, edukatele aruteludele, need arutelud päädivad juunis ehk siis veel sellel kuul, need on kindlasti arvamust äh, oluliselt mõjutanud kuid kogu see Euroopa protsess on õppeprotsess, rahvahääletused üldiselt on sellised, inimesed langetavad ühel päeval ühe otsuse ja pärast nad võivad läbi kampaaniat oma seisukohti muuta. kuid üks asi, mis võib kindlasti ähm, seda õnnelikku lõppu natukene varjutada, on see, mis toimub Suurbritannias ja seega esindan teile kohe siit otse veel ühe äh, suhteliselt halva küsimuse, mis saab siis, kui iirlased ütlevad ei, jah ja tšehhid ka ratifitseerivad, aga David Cameron ütleb, Cameron ütleb ei äh, in- äh,, Suurbritannia poolt kõik äh, sõltub sellest, äh, mis järjekorras need asjad käivad. kui läheb nii, nagu te ütlete, et iirlased ütlevad jah ja siis tšehhid ratifitseerivad ja kõik on justkui nagu valmis, siis selles tegelikult probleemi ei ole. sellepärast, et britid peavad lihtsalt äh, siis oma seisukoha langetama aga kui Suurbritannias peaks nüüd võim vahetuma ja David Cameron tõesti üsna pea juba peaministri toolile istuks, ja võtaks Lissaboni lepingu vastase seisukoha, enne kui iirlastel on võimalus äh, oma seisukohta avaldada, vot siis oleksid asjad tõesti jah, väga tõsised. sest Iirimaa võiks öelda, et ei ole üldse mingisugust mõtetki rahvahääletust korraldada, sest et kogu sellele asjale on äh, piiri pannud äh, Ühendkuningriik ja seega ei ole see enam meie vastutusalas ja seega Iirimaa ei ratifitseeriks ka seda, kuigi muidugi teine variant on see, et Iirimaa ütleb, et äh, Ühendkuningriik ei, ütlesid ei, aga miks peaksime siis meie ütlema ka ei? ja nüüd küsimus proua Wallströmile, härra, proua volinik, kas te arvate, et Euroopa Komisjoni uue presidendi valimised peaksid toimuma pärast Iiri rahvahääletust, nii nagu härra Sarkozy on välja pakkunud? minu arvates peavad seda küsimust Euroopa liidrid arutama juunis äh, ülemkogul. Nemad peavad äh, otsustama, kuidas edasi tegutsetakse. mina siin spekuleerida ei saa. Äh, härra Kassado, kas sotsialistid peaksid ka oma alternatiivse kandidaadiga presidentuuriks välja tulema? ma ei ole ekspert poliitilistes küsimustes, kuid äh, minu akadeemiline seisukoht on selline, et see oleks äh, normaalne. et see äh, vähemalt tekendaks, tekitaks suurema tasakaalu parlamendifraktsioonide vahel. see esindaks Euroopa Parlamendi erinevaid võimukombinatsioone ma arvan, et see ei, võib-olla ei peaks konkreetselt võib-olla suurte muutusteni viima, kuid ma arvan, et sellel võiks olla siiski vägagi üllatavad ja huvitavad tagajärjed. ma arvan, et see võiks olla väga tähtis ja huvitav teema tahaksin meenutada, et näiteks Hispaania valitsus on teatanud, et nad kavatsevad toetada praegust Euroopa Komisjoni presidenti. ja seda hoolimata sellest, et nad kuuluvad erinevatesse parteidesse nii et äh, Euroopa poliitika aeg-ajalt üllatab meid. loomulikult, miski pole võimatu. Dominika. Following in the last uh, months during the crisis. viimastel kuudel kriisi ajal kurtsid inimesed, et Euroopa ei tee piisavalt äh, ületamaks kriisi, aga Euroopal loomulikult ei ole piisavalt vahendeid. seega, proua volinik, kas te arvate, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament peaks saama rohkem võimu tegutsemaks sellistes olukordades? jah, see sõltub loomulikult sellest, kas Lissaboni leping ratifitseeritakse või mitte. see reguleeriks jõudude vahekorda institutsioonide vahel ning paneks selgelt paika ka Euroopa Liidu pädevused. ning paneks paika ka selle, kes täpselt esindab Euroopa Liitu et me saaksime tõesti Euroopa nimel ühel häälel rahvusvahelisel areenil rääkida. komisjonis on see olnud meie prioriteediks juba kriisi algusest peale ning minu arvates Barroso komisjon tegutses väga kiiresti ning üritas ka välja selgitada, millised on Euroopa huvid siin. kuidas me saame partneritena koos töötada, võitlemaks kriisi vastu aga selle küsimusega peame me tegelema kogu aeg, kas me saame midagi enamat äh, te-, ette võtta, äh, see on ka seotud meie legitiimsusega valijate silmis, me peame neile näitama, et me suudame kriisile vastu astuda ning äh, lahendada poliitilised probleemid ja väljakutsed. aga seda tuleb loomulikult teha õigesti. ma arvan, et me saame juba teatud õppetundidest rääkida. kõigepealt, Euroopa Parlamendi äh, fraktsioonid ei tohiks karta poliitilist konfrontatsiooni, sest inimesed märkavad seda ning huvituvad sellest. teiseks, liikmesriigid peavad tagama, et äh, siseriiklikes aruteludes oleks ka Euroopa mõõde. ei piisa ainult siseriiklikest aruteludest Euroopa valimistel ning kolmandaks nii komisjon kui kõik teisedki peaksid üritama edasi töötada parne, partnerluse vaimus ning tegutsema ka lokaalsel tasemel. ning lõpetuseks ma arvan, et naised peavad olema esindatud kõikidel tasemetel. Uh... üks probleemidest on aga see, et inimesed on öelnud ja Euroopa valitsused on ka öelnud, et me tahame tugevaid institutsioone, kes suudaksid enamat saavutada, kuid samas valitsused seda võimu äh, institutsioonidele anda ei taha, kuivõrd nad andaksid oma äh, võimust osa ju ära siis ja seega äh, äh professor Persishis, kas rahvas on selleks valmis? meie Euroopa rahvana ei ole tegelikult kunagi saanudki võimalust asjasse süüvida, sellepärast et rahvas teab seda, mida valitsused neile ütlevad ja valitsused räägivad alati seda juttu, et Brüssel on paha, äh, välja arvatud sellistel juhtudel, kus nad saavad Brüsseli saavutused oma saavutusteks pöörata ja siis näitavad nad iseennast hoopis, mitte Brüsselit heas valguses. enamus äh, valitsustest ei taha oma võimu anda institutsioonidele lihtsalt sel põhjusel, et nad tahavad selle endale jätta. ja nad on valmis võimust loobuma ainult siis, kui on täiesti selgelt näha, et äh, ainult nii on võimalik edasi liikuda. alati on see nii olnud, kuid siin on nüüd Euroopa institutsioonidel oma roll, Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil roll pidevalt sellele rõhuda. Äh, mul on väga kahju, proua Wallström, aga tänases kriisiolukorras on äh, komisjon lihtsalt olnud pildilt kadunud. ainus institutsioon, kes, kelle maine paraneb selle kriisiga seoses, on Euroopa Keskpank Euroopa Parlament oli parasjagu valimiste-eelses perioodis nõukogu komisjon ei julgenud üldse midagi öelda ja me ainus institutsioon kes on selgelt olnud nähtaval on euroopa keskpank ja valitsused on põhimõtteliselt öelnud et läbi koordineeritud meetodi saavad nad kriisiga hakkama kuid täiesti selge on see et see ei ole nii aga kõike seda mitte kunagi avalikkusele ei selgitata ma olen nõus äh, härra Seepiga, et äh, valimiskampaania äh, tegelikult oli, et valitsused ajasid liikmesriikide kampaaniat, kuid teine suur viga, mis tehti, oli viga, mille tegid üle-euroopalised erakonnad ja neil oli väga suur võimalus nimetada teha äh, par-, äh, uue komisjoni presidendi ametisse nimetamisest poliitiline küsimus, mitte keegi sellest võimalusest kinni ei haaranud, ei ole olemas tegelikult sisuliselt äh, üle-euroopalisi parteisid. Nad tõusevad esile ainult siis, kui hakkavad jagama siin pirukat Euroopa Parlamendis. aga liikmesriikide tasandil on nad täiesti pildist väljas ja see on väga suur kaotatud võimalus ja tulemuseks on see, et lisaks äh, madalale valimisosal-, valimisosalusele näeme me nende valimiste tulemusena äärmuslaste ja populistlike erakondade toetuse suurendami-, suurenemist nii vasakul kui ka paremal poolel. ja see on üks väga halb signaal, signaal mitte ainult Euroopa olukorra kohta, vaid demokraatia olukorra kohta kõikides meie liikmesriikides paremäärmuslaste puhul tõesti on eh, eh, tulemused näidanud, et natsionalistidel on läinud väga hästi. Eh, professor Sinnat, kas see on tõesti trend Euroopas ja kas me peaksime olema mures selliste arengute pärast, et kriisiolukordades on rahvuslus hoogu kogumas? jah, see on üks osa probleemist Euroopa Liidu äh, esimene suur saavutus oli siseturu äh, paikapanemine ning mõnes mõttes oli see lihtne, sest äh, kõik olid kokku leppinud omavahel, et see on vajalik. siit aga jõudsime me konflikti terve hulga teiste valdkondadega, nagu näiteks immigratsioon, pluralism ja nii edasi inimeste jaoks on, on sellised küsimused palju käegakatsutavamad probleemid ning äh, kriisiolukorras käituvad nad vastavalt ning toetavadki ekstremistlikke parteisid. minu arvates saab sellele vastu astuda mõistliku aruteluga peamiste parteide vahel. aga praegusel hetkel on peamised Euroopa parteid kindlasti väga nõrgad. väga keeruline on äh, näha, kuidas selle, seda probleemi lahendada. seda arutelu tuleks loomulikult politiseerida mitte parlamendi sees, vaid äh, ka institutsioonide vahel. et äh, nii institutsioonide sees kui vahel tehtaks koostööd. me saame siin seda protsessi ainult järk-järgult äh, üles ehitada Lissaboni leping ei ole mingisugune võluvits, seal on ainult väga väikesed äh, muutused sisse kirjutatud, taanlased arvasid, et nad ei pea isegi hääletama selle üle, sest muudatused on tõesti nii väikesed. aga ma ei näe, et Lissaboni lepingu järgselt soovitaks mingisugust suuremat muutust läbi viia. see on meie peamine probleem. siin on äh, veel paar Äh, kolmipidajat äh, sõna soovinud, aga tahaksin siiski küsida, et äh, rääkides suurematest Euroopa parteidest, siis tuleb mainida liikumist, mis sai alguse Iirimaal. see puudutab siis liikumist Libertas, mis praegusel üritab muutuda üle-euroopaliseks liikumiseks, kuid see ei ole mitte Euroopa ülesehitamise toetuseks. Nad ühend-, ühendavad pigem Euroopa vastaseid, mitte Euroopa pooldajaid ma ei tea, kas härra Sepi või keegi teine soovib selle kohta midagi öelda? ma sooviksin öelda, et eh, Euroopa ühisturu ülesehitamine on olnud väga oluline. ja eh, samuti on oluline ka Euroopa eh, põhiseaduslepe. see lepe Eh, sisaldab väga palju erinevaid elemente, mis eh, eh, võivad muuta Euroopa haldusküsimusi. ning see puudutab ka Euroopa eesistumist, sest Euroopa eesistumine kestaks kaks aastat. Euroopa Parlamendil oleks samuti suurem võim, see on tähtis kuid äh, Euroopa põhiseaduslepet ei mõisteta, Euroopa kodanikud ei ole suutnud äh, aru saada, mida see endast kujutab, sest see on niivõrd keeruline tekst, nad ei saa aru, et see puudutavad, see puudutab näiteks nende põhiõiguseid. see on oluline osa Euroopa äh, poliitilisest elust. see on Euroopa identiteedi lahutamatu osa ja mis puudutab näiteks selliseid liikumisi nagu Libertas ja erinevaid rassistlikke ksenofoobseid liikumisi, siis ma sooviksin öelda, et mind, eh, minus tekitavad nad suurt muret. ma arvan, et nad ei muuda Euroopa tegelikult poliitilist reaalsust, kuid eh, mind eh, paneb muretsema ka see, kuidas nad mõjutavad avalikku arvamust. sest äh, nad eh, võivad tekitada hirmu rassismi ees. ja see võib kaasa tuua uusi probleeme. Euroopa ei tohi eh, võtta oma tegutsemise aluseks hirmu. mind mina sooviksin, et selline, sellised arengud Euroopa avalikus arvamuses eh, peatuksid. me peame selliste nähtuste vastu võitlema sest me peame arvama, arvestama sellega, et Euroopa õigused on Euroopa identiteedi oluline osa. tegemist on väga äh, laialt levinud äh, kombega öelda, et senini tehtu on olnud lihtne ning äh, tulevikuprobleemid on palju tõsisemad. pärast Rooma lepingu allkirjastamist öeldi, et tolliliit ei sünni iial, see on liiga keeruline. siis paljud ütlesid, et äh, siseturu saavutamine on võimatu. siis äh, paljud ütlesid, et Euroopa ise on võimatu, nüüd öeldakse, et järgmine asi on võimatu, see on vägagi tüüpiline. ma arvan, et tegemist on apoliitilise konsensusliku protsess, protsessiga siseturul politiseerimise suunas. et äh, inimesed tõesti äh, tegeleksid, äh, näeksid, et tegeletakse probleemidega, mis mõjutavad nende elu ning sellise muutuse peab läbi viima poliitiline süsteem ise. see oleks tõsi, kui me öö, sooviksime saavutada Euroopa föderaalriiki aga nii see ju ei ole. kui te ütlete, et euro küsimus, ühisvaluuta küsimus ei ole poliitiline küsimus, siis ei, ta on poliitiline, me ise muutsime ta poliitiliseks ning ta oli väga edukas samuti ma tooksin ühe näite millestki, mis on väga, väga oluline. viimasel G kahekümne tippkohtumisel Londonis oli kohal kaks ameeriklast, kaks hiinlast ja kümme eurooplast see on groteskne. keegi ei võta meid tõsiselt. on, eurooplastel on võimatu osaleda uue maailmakorra juhtimisel, kui meid on, esi-, esindab kümme inimest. on Euroopa valitsusi, mis ütlevad, et äh, nad äh, oleks valmis ükskõik mida tegema selleks, et sellel kohtumisel osaleda tundub, et G kakskümmend, G kahekümne olulisuse kasv võib tähendada Euroopa Liidu tähtsuse vähenemist. mida teie sellest arvate, proua Alström? tuleb öelda, et ähm, poliitiline mälu üldjuhul on lühike muidugi on igalühel õigus äh, oma arvamusele ambitsioonide kohta, mida kannavad äh, komisjonipoolsed ettepanekud, kuid üks institutsioon, mis äh, kogu selle mm, kriisi ajal on toetanud Euroopa huvisid ja võidelnud meie huvide eest, on olnud komisjon, meie oleme esimesed ja ainsad, kes tegelikult üritasid sisse tuua sellist ühisperspektiivi, sest meil on veel meeles see, et ka äh, suurte ju, et suured liikmesriigid ütlesid, et üldse ei pea midagi tegema Euroopa Liidu tasandil, seda ei ole vaja. ja kõik on sisse toonud erinevatel tasandil protektsionistlikud meetmed ja siin on Euroopa Komisjonil oma roll täita. ja muidugi seisukohad võivad lahku minna, kuid ma tahaksin tõesti kaitsta siin Euroopa Komisjoni rolli meie olime need, kes tagasid endale koha ka G kahekümne ja G kaheksa kohtumistel Euroopa Komisjonini, et, et oleks hääl, kes räägiks Euroopa nimel ja minu meelest on see tuleviku suhtes väga oluline. ärgem laskugem äh, äh, küünlistesse seisukohtadesse. väga palju on juba ära tehtud, mis nõuab jätkutegevust ja Euroopa Komisjon on taganud selle, et on võimalik luua Euroopa poliitilised alused, mida me näeme juba siin äh, debattide edasiviijatena oma rolli täitmas, kuid tuleb kaugele minna, tuleb rääkida pan-Euroopa parteides tuleb tagada see, et äh, siseriiklikes aruteludes räägitakse ka Euroopa asjadest ja et Euroopa oleks pidevalt esil ja see tuleb ankurdada, see poliitika ka kohalike erakondade tegevusse, sellepärast ilma selleta on väga raske mobiliseerida valijaid. ma lubasin, et ma annan Kristiinale sõna, sõna, kuid ma annan kõigepealt sõna härra Kassadule jah, ma arvan, et G kahekümnes ei vähenda Euroopa poliitilist tähtsust. E, see vähendab G kaheksa poliitilist tähtsust. see on, tegu on hoopis teistsuguse kontekstiga maailma tasandil, see ei puuduta selliseid suurriike nagu Venemaa, see puudutab e, arenenud riike, arenevaid riike ja suurriike. ja ma arvan, et e, maailma tasandil võib-olla muutubki kõige olulisemaks G kahekümne kohtumine. ja Euroopa on kõige efektiivsem siis, kui ta räägib ühel häälel. see eh, peab, see puudutab näiteks Hiina kasvavat mõju Aafrikas eh, ja samuti ka Ameerika mandririikides. sellega just seoses on väga oluline, et Euroopa räägiks ühel häälel, sellepärast on oluline, et Lissaboni lepe eh, lõpuks ratifitseeritaks et praegune ebakindel olukord lõpuks eh, ometi eh, ära lõpeks. tegu on väga olulise sammuga eh, üleilmastuvas maailmas. Ehm, praegusel hetkel ei ole võimalik Euroopal maailmas tegutseda, kui me ei suuda ühel häälel tegutseda. ja mul on juba antud lõpptulemused osalusprotsendi kohta ning osalusprotsent on nelikümmend kolm protsenti. see, kas see on umbes äh, sellises suurusjärgus, nagu teie seda ootasite well,? Uh, jah, esimesed uh, tulemused uh, olid küll väga pessimistlikud ja ennustused meedias enne valimisi ennustasid uh, väga väiksemat väga palju väiksemat osalusprotsenti kui see, mis on täna selgunud. muidugi me arvasimegi juba ette, et Äh, tulemused on väga erinevad liikmesriigiti, kuid see kõik näitab seda, et kõikidel institutsioonidel on nii mõndagi õppida, ka liikmesriikidel on üht koma teist õppida ja sellega peamegi nüüd hakkama tegelema. et äh, paremad süsteemid paika saada. Äh, professor Sinnat, palun. proua volinik, tuleb tunnistada et tulemused ei ole sugugi sellised segased, vaid tulemused on halvad ja kogu jõupingut-, kõik need jõupingutused, mida tehti, väga suur koordineeritus komisjoni ja parlamendi vahel, teie kommunikatsioonistrateegiad, proua volinik ja kogu see, seda arvestades on tulemus halb ja tuleb enda käest küsida, et äh, mis, kui see, kui need tulemused on nüüd tõesti siis õiged, et mida tuleb teha selleks, et olukorda parandada, sellepärast et kui see protsent on nüüd tõsi, siis on see jällegi vähenenud paar protsenti. Euroopa Parlamendi legitiimsus saab siin hoobi, kui ähm, parlament ei suuda oma arutelusid äh, ja Brüsselis ja Strasbourgis äh, toimuvat siduda sellega, mis toimub igas üksikus liikmesriigis härra äh, Perisic, mida me peaksime ootama, ega valijad ei ole lollid äh, tegemist oli täiesti liikmesriikide põhise debatiga, kuid samas tegemist ei olnud ju kohalike valimistega. tegemist oli suure arvamusküsitlusega ja inimesed otsustasid valida vastavalt sellele, kuidas nad arvasid liikmesriigi tasandil. Euroopa oli nendest aruteludest täiesti väljas ja kui me nüüd ütleme, et Euroopa Parlament sellega seoses ei ole legitiimne, see ei ole õige. muuseas, USA kongressi vahevalimistel äh, oli valimisprotsent vähem kui viiskümmend protsenti ja äh, andke andeks, äh, USA kongress on üks kõige legitiimsemaid parlamente maailmas ja kui Euroopa Parlament nüüd neljakümne kolme protsendi valijate häältega tahab äh, rakendada oma pädevust, siis on neil täieliselt legitiimne õigus seda teha ja keegi ei kaeble selle üle, välja arvatud võib-olla järgmine kord hoopis valmisprotsent tänu sellele suureneb, sellepärast et lõpuks hakkavad nad märkama, et Euroopa Parlament midagi teeb, äh, professor Sinnal. jah, äh, seda ma soovisingi öelda, me peame politilise-, politiseerima neid küsimusi, neid arutelusid. politoloogias äh, nimetatakse ka, äh, räägitakse ka sellest, et Euroopa Parlamendi valimised on justkui teisase tähtsusega, kuid nad peavad olema tähtsad iseeneses. Eh, alati Äh, on neid numbreid huvitav jälgida. jah, äh, osalus on vähenenud, aga ainult natukene, ma arvasin, mina arvasin, et langus saab olema suurem. ma kartsin, et Euroopa äh, kulul hakatakse siin pigem nalja heitma ning, ning et Euroopa valimistel hakatakse lahendama siseriiklikke probleeme Äh, seetõttu ma ei olegi nii pessimistlik. teisalt olen ma vägagi mures Euroopa Parlamendi tuleviku pärast. Euroopa Parlament saab Lissaboni lepinguga rohkem pädevusi, aga äh, Euroopa Parlamendil on ka praegu oma võim ning ta peab oma valijate ees ka aru andma ning just see side valijate ja parlamendi vahel peab olema palju tugevam. niisiis, kui Lissaboni leping jõustub, tuleb äh, pöörata palju rohkem tähelepanu osalusdemokraatiale, kodanikuühiskonna kaasamisele väljaspool institutsioone. läbi kodanikuühiskonna, äh, vabaühenduste, sotsiaalpartnerite kaasamise saame me Euroopa Parlamendile anda rohkem legitiimsust. majandus- ja sotsiaalkomitees koostasime me oma brošüüri Euroopa programmi nime all. me koostasime viis, kakskümmend kaks kaarti, kus on äh, igaühel viissada sõna umbes. Need kakskümmend kaks kaarti tähistavad kahtekümmet kahte probleemi Euroopas ning seal oleme me välja toonud siis see, see konkreetsed ettepanekud. sellega peakski meie arvates eh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegema, ehk me peame aitama Euroopa Komisjoni ja nõukogu. kui me suudame tõesti välja arendada ühise arutelu institutsioonide vahel, muutub ka Euroopa Parlament palju legitiimsemaks lahendamaks Euroopa probleeme. loomulikult tuleb analüüsida olukorda eh, riigiti et äh, mõelda ka selle peale, kuidas äh, tulemused mõju, mõjutavad ähm, siseriiklikke, siseriiklikke olukordi, kuid äh, meil on ainult paar minutit aega. nüüd lõppküsimused. härra Perisic, tahtsin küsida stabiilsuspakti kohta midagi, kas te arvate, et see peaks jääma stabiilsuspakt, jah? praegustes tingimustes äh, majandus on selgelt languses, on tehtud ettepanek, tähendab, praegused reeglid näevad ette, et defitsiit peab jääma kolme protsendi mäe piiresse, aga see on natukene raske, kasvumäärad on negatiivsed ja teiseks äh, arengupank- ja kriteeriumid on väga karmid Äh, tegelikult ma ei arva, et me peame midagi muutma. Merkel ütles seda asja väga ilusti. ta ütles, et kõige raskem äh, probleem äh, tõusetub siis, kui me tuleme kriisist välja. praegu me ei saa enam mitte midagi teha. me peame lihtsalt kuidagi lihtsalt pumpama vahendeid majandusse, kuid kui kriis on läbi, siis tuleb äh, jällegi mõistliku eelarve juhtimise juurde tagasi pöörduda ja see kujuneb ilmselt väga raskeks. praegu oleks selle mõtte juures õige alustada uut debatti. kindlasti oleks ka härra Kassadol palju öelda selle kohta, kuid kahjuks on meie aeg otsa saanud, kell on pool kümme ning äh, nagu ma ütlesin, äh, meie tänane arutelu läheb äh, väga kiiresti. suur tänu, et te meid jälgisite ning jätkame juba järgmiste debattidega, aitäh!